seisukoht välja öelda, see hakkab, aeg hakkab tiksuma homme, kahekümnendast veebruarist kaks tuhat üheksa, tänase istungi protokoll pannakse heakskiitmisele järgmise osaistungjärgu istungi alguses, kui äh, kellelgi selle vastu midagi ei ole, edastan need resolutsioonid, mille vastu võtsime äh, suunatud isikutele.